Good afternoon, colleagues. Uh, um, let me... tere päevast, kolleegid. jätkaksin järgmise päevakorrapunktiga Ahveti komisjoni päevakorras arvamuste vahetus Paraguay vabariigi välisministri suursaadikuga, kes ähm, on äh, siis äh, Marko Suur ja Jüri Neesist, tahaksin teid tervitada välisminister ja suursaadik Antonio Rivas. Mercosur on siis Argentiina, Brasiilia, Paraguay, Uruguay ühendus ning on väga hea hetk siia meile külla kutsuda, lugupeetud minister, sest et Mercosur on meie poliitilises päevakorras väga kõrgel kohal. kahekümne kaheksandal juunil tuhat ähm, kaks tuhat üheksateist äh, jõuti siis äh, kokkuleppele ähm, assotsiaani äh, lepingus ning praegu vaadatakse seda lepet läbi õiguslikult, misjärel see tõlgitakse ja esitatakse Euroopa Parlamendile ratifitseerimiseks. Euroopa Liidu ja Mercosuri leping võib olla ajaloolise tähtsusega mõlemale piirkonnale, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitilises mõttes. kui see ratifitseeritakse, siis ähm, loob see suurima vabakaubandustsooni, mis, mille Euroopa Liit on kunagi loonud äh, ja see hõlmab enam kui seitsmesaja kaheksakümne miljoni suurust elanikkonda ning ähm, konsolideerib ähm, poliitilised, majanduslikud ja kultuurilised sidemed nende kahe piirkonna vahel. koos Mercosuriga me näitame valmisolekut pidada kinni reeglitel põhinevast maailmakorrast, samas kui mõned teised suured riigid pöörduvad ära mitmepoolsest. me soovime edendada rahvusvahelist koostööd kliimamuutuste, kaubanduse ja rahvusvahelise julgeoleku vallas, kuid on ka teatavaid mureküsimusi seoses selle kokkuleppe mõjuga äh, säästlikule arengule, kliimamuutustele ja inimõigustele. kuuleksime huviga teie vaateid, lugupeetud minister, mis puudutab Euroopa Liidu ja Mercosuri suhete hetkeseisu. kõigepealt aga annaksin sõna Nicola Dantile, kes on Euroopa äh, Parlamendi Mercosuri suhtlemisloodud delegatsiooni juht, palun. saluto al ministro aitäh. Äh, tervitused äh, teile, me oleme äh, juba ka kohtunud ja juba enne parlamendivalimisi ja võin öelda, et Paraguayga on parlamendil juba äh, pikaajaline äh, koostööd juba äh, alates perioodist kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kaheksateist ja järgnevatel nädalatel Paraguay valitsus peakski siis ka väljendama toetust teatud küsimustele. Äh, meil on ka olulisi koostööprojekte äh, Paraguay ja Euroopa Liidu vahel ja tänan ka kõiki, kes on nendes koostööprojektides osalenud. meil on olnud ka Mercosuri äh, delegatsiooniga hea koostöö, see on väga strateegiline hetk ja just Paraguay valitsusele sest see on äh, valitsus, kes on kõige rohkem toetanud kokkulepet Euroopa Liiduga, see on strateegiline, mitte ainult äh, majanduslikus äh, mõttes, seal on kaks sammast, ühelt poolt siis koostöö ja teisalt siis poliitilise koostöö osa, mis on esmatähtis suhete stabiliseerimisel ja need suhted ei ole mitte ainult äh, majanduslikud, vaid ka ajaloolised, äh, poliitilised, nii et see on jah, strateegiliselt oluline mõlema partneri jaoks. meie jaoks äh, on siis olulised mõned prioriteedid, mida siis nüüd oleme just rõhutanud. Mm, kliimamuutus, inimõigused Äh, on näiteks teema, mm, teemad, millega me peame tihedat koostööd tegema ja just lähikuudel ootame äh, seda, kuna praegu on teatavasti see tekst äh, ülevaatamisel ja tõlkimisel ja meil on see ka mitu aastat nüüd aega, kaua, nii kaua siis saame sellest kõnelda parlamendis, rahva, rahvusparlamentides ja Äh, siin tehakse, on siis oodata konkreetseid äh, jõupingutusi vaja teha. meie jaoks on oluline ka see, et äh, regionaalne koostöö tugevneks. Mercosuri raames siis, kus on nüüd neli riiki loodetavasti e edaspidi ka Venezuela saaks äh, seal osalema hakata, praegu on ta sealt välja jäetud. nii et äh, oleks hea tugevdada regionaalset koostööd ja ka ajaloolisi, poliitilisi, majandussuhteid Euroopa Liidu ja nende nelja Mercosuri riigi vahel. nii et see on see öö, äh, öö, valdkond tegelikult, kus öö, Ähm, Tšiili ja Boliiviaga on olemas äh, Peruuga ka kaubanduskokkulepped, aga nende Mercosuri riikidega seni ei olnud veel kaubanduskokkulepet. ja ma usun, lugupeetav äh, minister, et äh, mõttevahetus ettevõtluse käigus siis saame jõupingutusi jätkata, ka Paraguay ja ka teised riigid siis saavad tegeleda nende teemadega, mis on meie kõigi jaoks olulised. aitäh, aitäh, härra Tantin! Eh, ja annan nüüd sõna härra Riivasega, et ta saaks meile tutvustada oma vaateid seoses selle kokkuleppega. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud daamid ja härrad, parlamendiliikmed minu jaoks on au Paraguay välisministrina siin kõneleda, nagu ka Mercosuri ajutise eesistujana. teemaks on siis äh, Mercosuri kokkuleppes sõlmimine, nagu esimees ka ütles suur tänu, et saan oma mõtteid jagada. tegemist on kokkuleppega, mis äh, sai sõlmitud pärast kakskümmend aastat kestnud läbirääkimisi, mis hõlmasid palju diskussioone ning oluline on siinkohal rõhutada asjaolu, et Euroopa Liidu ja Mercosuri lep vaheline leping tähistab äh, mitmepoolsete suhete võitu. ja see näitab, kui olulised on suhted erinevate riikide plokkide vahel. meil on väga palju ühist, me austame inimõigusi, õigusriiki, sõnavabadust, meil on oluline kultuur, siin on väga palju aspekte, mis meid ühendavad, mis on sarnased neis kahes riikide plokis ja seetõttu oli ka keeruline selgitada inimestele, miks ei olnud äh, lepet äh, Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel. kuuskümmend protsenti välisinvesteeringuid Mercosurist on pärit Euroopast ja see näitab, et äh, Euroopa ettevõtted on väga aktiivsed Mercosuri riikides ning see näitab mõlemale plokile, et sellel leppel on kindlasti väga palju positiivseid mõjusid, mõlemad pooled võidavad sellest. Euroopa Liidul on e see eelis, et siin on väga palju tööstus äh,, tooteid, äh, ka teenuseid, siin on võimalik kasumit suurendada, aga ka Mercosuri jaoks on tegemist olulise leppega, sest just see oli meil puudu suhetest Euroopa Liiduga, eriti Paraguay jaoks meil ei ole kaubanduskokkulepet Euroopa Liiduga ja see võimaldab meil nüüd luua aluse majanduslikeks kaubandussuheteks, poliitilisteks äh, koostöösuheteks. nii et äh, selles raamistikus leian, et see on väga positiivne areng, millest me saame väga palju võita. seal on mitmeid sätteid, mis jõustuvad ja mis võimaldavad rahulikku kontrollitud kaubandusvoogu luua ja luua teatud standardid, näiteks keskkonnastandardid, tööstandardid. samuti tuleb mõelda majanduslikele mõjudele, mis puudutab teenindussektorit. see on Euroopa Liidu jaoks väga soodne nelikümmend, neljakümne miljoni euro äh, suurused kaubavood liiguvad äh, selles vallas ning Euroopa Liidu tähtsus investorina on väga suur. see on heaks näiteks Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide vaheliste suhetele selles vallas tuleb rääkida reeglitest, mis peavad kehtima meie suhetes. meie jaoks on väga oluline, et meie kokkulepe põhineks reeglitel. see on igal juhul parem kui kokkuleppe puudumine, sest see võimaldab äh, paljudes valdkondades näha positiivseid arenguid ka väljaspool piirkonda ning paljud olnud äh, Euroopa ettevõte, mis on juba kaua Mercosuri riikidesse investeerinud. Äh, et neil on võimalik äh, siis ka eksportida oma päritoluriikidesse, et see kõik saab toimuda sujuvamalt ja see põhineda selgetel reeglitel. ma tahaksin veel kord rõhuda, Mercosur tõesti andis endast parima, et need koostöövaldkonnad äh, paika panna. püüdsime leida võimalusi äh, selle kaubandusleppe sõlmimiseks ja tõesti on siin oluline näha seda, kuidas meie suhted arenevad Mercosuri ja Euroopa Liidu vahel nagu ka härra Tanti ütles, siis Mercosur oli tõepoolest ainuke piirkond, ähm, kus, millel ei olnud äh, kokkulepet Euroopa Liiduga äh, Ladina-Ameerika riikidest. niisiis, need läbirääkimised algasid kakskümmend aastat tagasi, viisid selleni, et tuhande üheks, tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal siis äh, loodi Mercosur, ministrid tulid ka Brüsselisse peale läbirääkimisi. Äh, tollal siis kaheteistkümnest äh, riigist. ja nüüd siis äh, oleme jõudnud oma eesmärgini, meil on alus koostööks, ka tehniliseks koostööks põllumajanduses, tolli ähm, küsimustes äh, ja siis ähm, sõlmiti ka esimene poliitiline äh, lepe kahe ploki vahel üheksakümne üheksandal aastal algasid äh, läbirääkimised äh, kaubanduskokkuleppele. et tahan veel kord öelda, et tegemist on tõesti suure ähm, kahepoolsete suhete võiduga protektsionismi üle. me näeme, et sellega on tekkinud väga palju uusi Mercosuri riikidega, ka sõlmida kokkuleppeid teiste riikidega. näiteks Leda leping, mis õige pea sõlmitakse. ka Kanada, Korea ja Singapuriga ka äh, on tehtud olulisi edusamme. see võimaldab Mercosuril võtta välissuhetes kindel positsioon. tuleb mõista ka seda, et ühest küljest on tegemist valitsustevaheliste lepinguga ja Euroopa Komisjoniga, kuid see läheb veelgi kaugemale. et see ei sõltu konkreetsest äh, valitsusest, vaid tegemist on riikidevahelise kokkuleppega, see võimaldab ka teatavaid struktuure äh, tugevdada, mis puudutab demokraatiat, inimõigusi, ka keskkonnakaitset ja ma ei pea silmas mitte ainult Paraguaid, äh, mille praegune president on samuti sellele tähelepanu juhtinud ka ministrite tasandil äh, on sellega tegeletud Keskkonnaministeerium ja järgib neid eesmärke, et luua vajalikud mehhanismid, et luua selline keskkonnapoliitika, mis, millega võidelda kliimamuutuste vastu Paraguay's. Paraguay on riik, mis põhimõtteliselt ei tekita saastet. CO2 heitme meil praktiliselt ei tekita me aitame teistel riikidel ja piirkondadel saastet vähendada ning praegu tegeleme sellega, ähm, olles loonud näiteks rohelise fondi, mille kaudu on võimalik taotleda vahendeid, et tegeleda keskkonnatingimuste parandamisega nii palju siis praegu minu poolt, äh, olen valmis muidugi vastama teie küsimustele, tahaksin veel kord rõhutada, et äh, see kokkulepe, äh, see annab ainult eeliseid mõlemale piirkonnale ja aitab kaasa meie poliitilisele majanduslikule koostööle. suur tänu, lugupeetud minister, ja nüüd on võimalik esitame need küsimused ja saan neile vastused. kõigepealt siis soovis sõna äh, kolleeg Kanjas, kes oli siis interraportöör Mercosuri küsimustes. kui te saaksite ühe minutiga piirduda, oleks mul hea meel. suur tänu, esimees. ja suur tänu ministrile, et on siia tulnud. mul oli juba eile võimalus teiega mõtteid vahetada ja see oli väga huvitav. me räägime aga sageli Mercosuri kokkuleppe olulisusest ja et majanduslikud keskkondlikud edusammud Paraguay's, need vajavad konsolideerimist. seal on tehtud tõesti väga suuri edusamme ning me peame mõistma, kui oluline see on. ja väga tähtis oli ka Mercosuri töö Ähm, selle juures, et äh, kokkuleppe saavutamine oli ka Paraguay jaoks suur saavutus. nüüd minu küsimus, me teame, et lähikuudel peab parlament ratifitseerima selle kokkuleppe, kindlasti põrkume ka probleemidega, ebakindlusega, võib-olla ka teadmatusega ja tahaksin teilt teada, kuidas te oma kodanikele selgitate, millised on äh, selle leppe eelised. üks asi on konkreetsed arvud, kaubanduse kasv, aga kuidas seda kõike selgitada kodanikele, kuidas see viib õiglasema ja keskkonnahoidlikuma ühiskonnani Paraguay's? kuidas saab selle kaudu edendada inimõigusi, kuidas seda kõike äh, kodanikele selgitada, meil ei ole praegu aega mitte ainult ühine minevik, vaid ka tulevik. praegu aeg on mõistnud, et milline peab meie tulevik olema, kui me tahame luua uusi liite. aitäh. Oleg Milanman, suur tänu, härra minister, et olete siia tulnud ja suur tänu teie sõnavõtu eest. mul on hea meel, et läbirääkimised läbi suudeti lõpule viia pärast peaaegu kahtekümmend aastat. ja nüüd on meil siis tõesti suures autos on ette näidata leping, mis puudub kahtesadat miljonit inimest. tegemist on väga suure eh, turuga, muidugi erinevates sektorites võib see tekitada probleeme, kuid mm, see leping, eh, selle lepingu üle võib tõesti rõõmustada. nüüd poliitilisest aspektist eh, mida, mis on meile siin komisjonis oluline, võib öelda, et tegemist on tõesti õiglase kokkuleppega Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel, sest et võib öelda, et meie vahel on selline loomulik side, meil on ühesugused väärtused, me peame aluseks inimväärikust, mm, meil on ühine kristlik taust, me peame oluliseks mitmepoolsust, meil on olulised inimõigused inimväärikus. aga meie ees seisavad ka sarnased raskused, näiteks äh, kliimamuutused. tegemist ei ole mitte ainult majandusliku, vaid ka poliitilise teemaga ja ma arvan, et see lepe tugevdab äh, meie äh, suhteid kes me oleme üksteisele loomulikud partnerid. muidugi siin parlamendis ei pruugi kõik probleemidele laabuda, kuid ma usun, et lõpptulemus on positiivne. kuidas teie näete Mercosuri perspektiivist neid poliitilisi muutusi, mis on toimunud näiteks Arge-, Argentiinas? millist äh, toetust on näha see leppele äh, neis äh, riikides? suur tänu! Euh, euh, jah, aitäh selle ettekande eest ja pean ütlema, et tunnen ennast päris kindlalt, sest kui me vaatame Paraguay'd ja Uruguay'd Mercosuris, siis ähm, tundub, et äh, võikski olla leping niisuguste riikidega. Äh, liiatigi veel, et kui me vaatame Mercosuri üldiselt, siis äh, Paraguay's on seitse miljonit inimest, nelisada tuhat ruutkilomeetrit ja teine riik jah, kolm miljonit elanikku. Brasiilia, Argentiina on ju märksa suuremad riigid, nii et äh, kui on nüüd Mercosuriga seotud äh, küsimusi, siis on need rohkem seotud äh, Brasiilia Argentiinaga. mina aga tulen väiksest riigist, Belgias on kümme miljonit elanikku ja eile võttis Belgia valitsus väga Belgia parlament väga selge seisukoha, Valooni parlament leidis, et Nad ei poolda seda ja väike riik, kes niisuguse radikaalse äh, positsiooni võtab, siis äh, selle taustal me arvame, et äh, võiks siis midagi ära teha. meil on Mercosuriga seoses mitmeid küsimusi. kõigepealt põllumajandus. meie põllumajandus on raskustes. kas Mercosur võiks äh, parandada seda olukorda Euroopas? see on üks küsimus. mis puudutab nüüd inimõigusi, siis Brasiilias näiteks maade hõivamine põlisrahvastelt on äh, toimumas endiselt, kas Mercosur midagi siin parandab ja viimaks äh, keskkonna osas, kas äh, Merco-, kas siis on, kas siis riik nagu Brasiilia siis, kes ei osale selgelt Pariisi eesmärkide täitmisel, peaks siis seal osalema? Anna Karatsini. järgmisena saab sõna proua Karatsini. aitäh ja tere tulemast, härra Riivas, väga hea, et me saame seda arutelu siin äh, pidada. Äh, äh, ma nüüd räägin edasi inglise keeles, kuna me hispaania keel ei ole nii hea et ma arvan, et äh, kõik on nõus sellega, et Mercosuri äh, riikide ja Euroopa Liidu vaheline koostöö on igati väärtuslik ja mm, poliitiline äh, kokkulepe on ka väga oluline, sest kõik räägivad kaubavahetusest ja poliitika on jäänud kõrvale, aga ma arvan, et keegi siin ei ole ju selle koostöö vastu. aga kaubanduse osa on keerulisem meil oli ka täiskogul arutelu äh, detsembri äh, äh, kuus ja rohelised küsimuse, kas kokkulepe Mercosuriga on kooskõlas rohelise kokkuleppega ja see on teatavasti ju Euroopa Liidu järgmise viie aasta perspektiivis väga oluline teema ja meie rohelistena, aga ka teised kolleegid kahtlesid, kas see on kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega, sest kui te vaatate põllumajandusõdade eksporti, mis peaks tõusma, siis see kindlasti äh, toob ju kaasa äh, suurema CO2 heite. lisaks sellele on äh, mittesiduvad Äh, inimõigustalased eesmärgid, eriti Brasiiliaga seotult, millele ka kolleeg viitas, on problemaatilised, aga kui ma räägin Mercosuri riikidest, siis ka äh, nendega on äh, seoses, nendega seoses on probleeme. näiteks seoses piimatoodetega, kui meil on siin loomad, kariloomad ja, ja neil on piimatooted, siis miks me peame sellist äh, kaubavahetust pidama? Äh, palun äh, andke nüüd ka võimalus vastata. kohe lõpetan. tahtsin viimase märkusena veel öelda, et väga oluline on öelda, et ähm, meil on juba WTO reeglid, nende põhjal käib praegu juba kaubavahetus. ei ole õige väita, et reegleid praegu ei ole. aitäh. järgmisena soovib sõna proua Vjaneva. aitäh. Villanueva, proua Villanueva et tõesti, Mercosur oli üks väheseid äh, rühmi, kellega meil ei olnud veel kaubanduskokkulepet. aga äh, me ei ole võib-olla nii kindlad äh, selles, et me just sellise lepinguga peame seda reguleerima. meil oleks tarvis et ei tuleks niisugust äh, ebaõiglust suurendavat äh, kokkulepet, mis on ka kliimamuutuste mõttes negatiivne, maaelanikkonnal on äh, veelgi keerulisem toime tulla, CO kahe jalajälg järjest suureneks ja hävitaksime sellega primaarsektori põllumajanduses ja meil on seega ka, ka eh, inimesi, kes ei ole selles kõiges, selle kõige põhjendatuses veendunud. mis puudutab eh, kestlikku arengut, siis eh, me ei ole kindlad, et see oleks parim viis edasi liikuda põllumajanduses, loomakasvatuses ja tahtsin konkreetselt küsida järgmist Argentiina äh, olevat öelnud, et äh, viib läbi mõjuanalüüsi oma öö, äh, majanduses seoses siis selle võimaliku Mercosuri leppega. kas ka teistes riikides on sellist asja kavas, kas sellest on midagi teada? ja kui ainult kaks või kolm riiki öö, toetavad, kas siis ikkagi läheb läbi? sotsiaaldemokraatide poolt saab sõna proua Gonzales. Gracias, presidente. Bienvenido, buenas tardes, senor Riva. aitäh, tere tulemast, härra Rivas. assotsiatsiooni lepe Mercosuriga on eh, rohkem kui lihtsalt kaubanduslepe, see on assotsiatsioonilepe. seal on eh, ette nähtud eh, poliitilise dia-, dialoogi peatükk näiteks ja seega me ei räägi siin ainult liha või teravilja tonnidest ja mulle tundub, et see, sellest on veidi puudus siin, et peaks rääkima äh, inimõiguste, keskkonnatöötajate kaitsest ja nii edasi. ma olen nõus teiega, et Paraguay ja teised Mercosuri riigid äh, on nii-öelda oma töö ära teinud keskkonna vallas aga ma arvan, et see kokkulepe on oluline, aga mitte ükskõik mis hinnaga, me peaksime öö, olema kannatlikumad, kuigi juba kakskümmend aastat on seda arutatud, kuid ikkagi oleks tarvis just arengu öö, küsimusi öö, täpsemalt käsitleda, et kuidas siis tagada seda, et see Euroopa progress jõuaks sinna ja vastupidi, siin on ju ka kaheksasada miljonit elanikku kokku mõlemal pool. ja olen kuulnud, et loomasöödaks kasutatav äh, mais Euroopas tuleb näiteks Mercosuri riikidest, nii et oleks hea mõte rääkida siin kõigest, mitte ainult kaubandusest. ja ärgem unustagem, et me soovime, et see lepe äh, hakkaks toimima, kui töötajatel on rohkem õigusi tarvis ja äh, seda lepet tuleb sidada muude teemadega. härra Rivas, nüüd on teil keeruline ülesanne vastata viie minutiga nendele küsimustele. aitäh. Äh, nüüd, kui püüda siis äh, teha äh, üldine kokkuvõte vastuseks, siis on tõsi, et ähm, Paraguay on alates kaheksakümne üheksandast aastas Äh, siis äh, edusamme teinud, see riik nii-öelda avan-, avanes, neil oli, äh, sõlmiti siis kokkulepe Euroopa Liiduga ja mis siis tõi tohutult tulu riigile demokraatia ülesehitamise vallas, arengukoostöö vallas aga enamik valimiste puhul Paraguay's ähm, pärast äh, seda on olnud ka vaat-, valimiste vaatlusmissioonid Euroopa Liidu poolt riigis, me oleme väga tänulikud selle eest ja loodame, et see jätkub ka tulevikus. Mercosuri lepe äh, lihtsustaks äh, paljudki mitte ainult ettevõtluse vallas, vaid ka poliitilise koostöö osas me ju teame, et seal lepingus on väga oluline ka poliitiline osa. eesmärgiks on ka välisohtudega toimetulekuks ühiselt tegutsemine ja see puudutab meie piirkonda kaitse, julgeoleku valdkonnas ja see on kõik seotud siis selle mitmepoolse süsteemi lähenemisega, et me saaksime siis äh, ühiselt äh, tegutseda äh, välisriskide ja ohtudega seotult ja uue Argentiina valitsusega on juba arutatud seda ja ma usun, et me saamegi koordineeritult Mercosuris edasi liikuda ja kui see nõnda toimub, mm, siis ka Uruguay ja Brasiilia puhul võiks oodata mm, positiivseid äh, tagajärgi, siis mitte ainult Mercosuri riikidele, vaid meile kõigile on ka äh, üks meede, mida saab hakata kohe äh, rakendama pärast äh, lepingu allkirjastamist. Mercosuri riigid on ajaloolised eksportijad Euroopa Liitu ja nad on alati pidanud kinni Euroopa Liidu nõuetest ja reeglitest. oluline asi ja selle leppega saame me seda eksporti jätkata. aga äh, kaubavahetus suureneks nende kahe piirkonna vahel, sest äh, meil austatakse inimõigusi äh, meil on allkirjastatud ka Lõuna-Ameerika inimõigusi äh, toetav äh, kokkulepe ja see on oluline instrument, äh, millega siis ka näiteks põlisrahvaste õigustega arvestatakse, muuhulgas Paraguay's. ja meil on siis ka kokkulepe nii ma ei kasta kohtuga Lõuna-Ameerikas selles vallas. mis puudutab äh, keskkonda, siis samamoodi äh, tegutseme me siin äh, kooskõlastatult. muidugi tuleb arvestada mm, looduslikke olusid Äh, meie piirkonnas energia, elektrienergia tootmine peab olema äh, roheline, see on hüdroenergial, energeetikal äh, rajanev, me oleme ka FAO-ga hiljuti kokkuleppe sõlminud metsakaitse valdkonnas ja taasmetsastamise vallas, see oleks abiks ka vaesusevastasesse võitlusse, see on äärmiselt oluline. tundub, et aeg on mul vist otsa saanud. suur tänu kuulamast! aitäh, et äh, tulite meiega rääkima, mul on kahju, et ma pean nüüd ebameeldivalt äh, selle arutelu peatama, aga meil on väga vähe tõesti aega, nii, nii palju meil oli aega ette nähtud kindlasti on ka lähikuudel ja aastatel äh, teil palju äh, võimalusi äh, käia seda kok-, selle kokkuleppega seonduvat arutamas. see ei ole kindlasti meie viimane kohtumine. kindlasti kohtume peatselt lähitulevikus. meil oli väga hea meel teiega parlamendis mõttevahetust pidada, aitäh! suur tänu ja luban, et äh, tulen kindlasti Brüsselisse tagasi. see on minu jaoks äh, suur au. juunikuus tuleb ka meie vabariigi president äh, ametlikule visiidile ja tuleb ka Euroopa Parlamenti. ja nüüd võtab juhtimise üle David McAllister.